Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Daamid ja härrad, jätkame hääletustega ja me läheme järgmise raporti juurde, milleks on proua Roodusti raport ühise kalanduspoliitika kohta. meil on sada kakskümmend viis muudatusettepanekut äh, kalanduskomisjonilt plokis, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, kontrollime kui soovite, kontrollime. kontrollime muudatusettepanekut neli elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud hästi, muudatusettepanek viis, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt? vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek viis, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud osade kaupa muudatusettepanek seitse, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu. daamid ja härrad, meil tuleb kontrollida elektrooniliselt, kui te ei tõsta käsi. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? jah, teil on õigus, ma vabandan, ütleb proua president, unustasin teise osa muudatusettepanekust seitse, teine osa, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud hästi,. hästi-hästi kontrollime. teine osa, muudatusettepanek seitse, hääletus on alanud. eksi. hääletus on lõppenud. vastu võetud. jah, teil on õigus, kuid palun tõstke käsi selleks, et meil oleks võimalik näha, kuidas te hääletate. muudatusettepanek üksteist, käed püsti, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu. hästi, kontrollime muudatusettepanek kakskümmend viis elektrooniliselt, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Vastu võetud. Υπέρ. Muudatusettepanek 48, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa elektrooniline kontroll. kontrollime. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu. on täiesti võimatu öelda tulemust, nii et kontrollime jällegi elektrooniliselt, muudatusettepanek viiskümmend viis, elektrooniline hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? kontrollime elektrooniliselt siiski muudatusettepanek kuuskümmend teist osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt? vastu erapooletu kontrollime elektrooniliselt kolmas osa, muudatusettepanek kuuskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Leksi. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt seitsekümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletu kontrollime elektrooniliselt kaheksakümmend ühte, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletu kontrollime elektrooniliselt muudatusettepaneku üheksakümmend kolm, hääletus on alanud. palun tõstke oma käsi. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. teine osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kodukorda puudutav küsimus. palun lülitage mikrofon sisse. I m sorry. vabandust, mul on väga kahju, et ma raiskan aega, aga meil on viga hääletusnimekirjas sada kuus, esimeses osas hääletame me ei, teises osas jah, vabandust, et siin praegu selle avaldusega aega raiskasin. Έχουμε ψηφίσει την τροπολογία 101 σε δύο τμήματα. Θα επανα... Me just hääletasime muudatusettepanekut sada üks kontrollime nagunii sada kuut üle, te räägite muudatusettepanekust sada kuus, nii et me kontrollime selle üle. We had not voted one hundred six yet, yes. me ei olnud siiamaani veel hääletanud sada kuut, nii et esimene osa, kes on poolt? Against. Abstentions. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada seitse. ei, vabandust, siiski sada kuus, teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletu. teine osa sada kuus, kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Engrinete, katuneb ta vastu võetud, sada seitse, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist, kes on poolt? vabandust, vabandust, ütleb proua president, unustasin teise osa jällegi ära. Του είδους η συμπεριφορά δεν είμαστε σε γήπεδο κύριε συνάδελφοι daamid ja härrad, me ei ole siin jalgpallistaadionil, nii et ei peaks niimoodi käituma, nii et sada seitse teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd sada kaheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viies osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. osade kaupa hääletus sada kolmkümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolm, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt soovite elektrooniliselt kontrollida sada neljakümmet kahte ja palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu. erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu tuleb elektrooniliselt kontrollida, esimene osa, muudatusettepanek sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. tundub vähemalt mulle, ütleb proua president. teine osa langeb ära, sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud teine osa, sada kaheksakümmend kaks, langes ära. sada üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. kontrollime, sada üheksakümmend viis elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletu. vastu võetud. kakssada, neljas osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, neljas osa, kes on poolt. kontrollime kolmandat osa siiski elektrooniliselt, muudatusettepanek kakssada, kolmas osa, elektrooniline hääletus on alanud. elektrooniline hääletus on lõppenud, vastu võetud. neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakssada üksteist, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tundub mulle, aga kontrollime. kakssada kolmkümmend viis, elektrooniline kontroll on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd kakssada kolmkümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaheksa on tagasi võetud, kakssada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend kaks, äh, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kakssada kuuskümmend nimeliselt, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kakssada kolmkümmend seitse, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. Iper. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime, kakssada nelikümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu kontrollime kaheksakümmend viit, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kakssada nelikümmend kaheksa elektrooniliselt. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime. üheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks kakssada viisteist ja kakssada kaheksakümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viisteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kakssada kakskümmend kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nimeline hääletus, muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi nimeline hääletus kakssada kaheksakümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime, kakssada kaheksakümmend neli, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime, kakssada üheksakümmend viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vabandust. elektrooniline kontroll kakssada üheksakümmend viis, avan uuesti. kannatust palun, kallid kolleegid. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada neli langeb ära, nii et sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kakssada kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neliteist, vabandust siiski, sada üksteist enne, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu erapooletu. raske öelda, nii et kontrollime kakssada kuutekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime, sada neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks langeb ära. kakssada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada seit-, sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt kakssada üheksakümmend kuut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada üheksakümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud raportöör proua Roodust on palunud sõna suulise muudatusettepaneku kohta. suur tänu, proua president, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel teen ma järgmise suulise muudatusettepaneku. sotsiaaldemokraatide demokraatide fraktsiooni nimel, see puudutab artiklit viisteist lõige üks punkt A, mis peaks olema hiljemalt esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist äh, pelaagiliste liikide ka-, kalanduse tähendab makrellid, eeringad, stauriid, põhja, putasuu, sardell, anšoovis, hõbekala, sardiin ja kilu. ikka hirvkala. see tähendab, et hirvkala võetakse nimekirjast välja ja põhjendus on, et selle põhjus on see, et ka Vahemerel tagasiviskekeeld toimiks. suur tänu! proua Roodus, kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu raportöörilt? suuline, suulise muudatusettepanekuga ollakse nõus. nii et äh, liigume edasi. mis toimub siin, küsib proua president. Oui, mais il n'avait pas 40 personnes, n'est-ce pas Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρώτησα αν υπάρχουν... Lugupeetud daamid ja härrad, ma küsisin, kas kellelgi on midagi suulise muudatusettepaneku esitamise vastu, mida esitas proua Rodust. ja nelikümmend inimest ei olnud vastu, nii et äh, me siis äh, võtame see, loeme selle muudatusettepaneku vastulõetuks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 kontrollime seda neljandat osa siis muudatusettepanekust sada üheksateist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viies osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsmes osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas osa, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt kaheksandat osa sada üheksateist, muudatusettepanek kaheksas osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümnes osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek kakssada nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd kakssada üheksakümmend kolm ja kolmsada üks, nimeline hääletus algab nüüd. hääletus on lõppenud vastu võetud. mõlemad muudatusettepanekud, kakssada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kakskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kuusteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu. kakssada seitseteist langeb ära, lugupeetud daamid ja härrad, ja hääletame äh, sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatusettepanek kakssada kaheksateist äh, langeb ära, hääletame kakssada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahesaja kuuekümne viiendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud? kontrollime muudatusettepanekut kakssada kuuskümmend kuus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siis äh, kahtesada neljakümmend nelja hääletus on, äh, kahtesada kahtekümmend nelja, hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend viis, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus on tagasi võetud, hääletame kahesaja kolmekümnendat, kes on poolt. vastu. erapooletud. ma arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime seda elektrooniliselt, kakssada kolmkümmend, elektrooniline kontroll on, on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kakssada seitsekümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kakssada kakskümmend, kakssada seitsekümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kakssada kakskümmend viis nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kaheksa. nimeline hääletus, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaks, kes on poolt? proua Radust, palun. kas te võiksite palun eelmist äh, hääletust korrata, sellepärast et tõlkes tulid läbi valed arvud okay.. Yeah. kirja Rodust. You mean amendment two hundred seventy one? okei. Two nine eight. kas te mõtlete kahtesaja seitsekümmend ühte?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 mul ei ole siin paberites kakssada üheksakümmend kaheksa. Äh, kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. kontrollime siis äh, kahtesada seitsekümmend kolm. Λήξη. Εγκρίνεται. Hääletus on lõppenud, vastu võetud. 219 nimeline hääletus, hääletus on alanud. Hääletus on lõppenud. Tagasi lükatud nimeline hääletus kakssada kolmkümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmteist langeb ära. ja läheme siis edasi. kakssada seitsekümmend kuus nimeline hääletus algab nüüd. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend seitse on tagasi võetud, hääletame kahesaja neljateistkümnendat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, kakssada nelikümmend viis kakssada nelikümmend viis, kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu raportit äh, muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nimelise hääletusega hääletame seadusandliku resolutsiooni projekti, hääletus on lõppenud. vastu võetud. nii et õnnitleme teid, proua Rudust. Περνάμε στην έκθεση, περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ούζ. Yeah päevakorras on järgmisena ette nähtud härra Uski raporti hääletus ja nüüd hääletame siis äh, raporti projekti. ja panen hääletusele viiskümmend kolm muudatusettepanekut proua Rootbeerend, kas te soovite sõna? ma ütlesin siis, et äh, keskkonnakomisjoni viiskümmend kolm muudatusettepanekut, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud kontrollime, hääletame muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, hääl-, hääletame uuesti kuuekümne kaheksandat, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. panen hääletusele vastava osa neljakümne üheksandast muudatusettepanekust poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletame muudatusettepanekut nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks osade kaupa ja nimeline hääletus, esimene osa hääletus alanud. hääletamine lõppenud raportöör soovis sõna. palun, proua Uus-, härra Uski. Okay, thank, thank you, madam president, uh, before this vote I, I just want to announce a... suur tänu, enne seda hääletust tahtsin raportöörina lihtsalt öelda, et sellel osade kaupa hääletusel pole mitte mingit äh, mõtet äh, sest tegemist on ühe mõttega ja kui me ei taha siin hakata järgnevates äh, astetes äh, asju segamini lööma, siis kui te olete valmis ühe osa vastu hääletama, siis hääletage kõikide osade vastu. No, but he asked uh, whether or uh, someone no, he was who... recommending just the way to vote. So. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Ε, ε... Jätkame hääletusega. Ja nagu ette nähtud, osade kaupa ja nimeline hääletus muudatusettepanek viiskümmend üks, esimene osa lükati tagasi ja nüüd hääletame teist osa. hääletame. Let's repeat the vote on the first part of fifty one. Why? Uh, because there was some lack of clarity in the mm. Oh no, we'll vote. Lexi. Mm. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και τα δύο τμήματα. Hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, et mõlemad osad on tagasi lükatud ja muudatusettepanek kuuskümmend üks, nimeline hääletus äh, on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud ülejäänud muudatusettepanekud langevad ära ja panen hääletusele muudetud kujul ettepaneku, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. lugupeetud kolleegid, me paneme nüüd äh, hääletusele seadusandliku resolutsiooni projekti, nimeline hääletus on alanud hääletamine lõppenud vastu võetud. palju õnne raportöörile. ja päevakorras on nüüd ette nähtud Nils Torvaldsi raporti hääletus, panen hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks. vastu võetud. palju õnne raportöörile panen hääletusele eh, seadusandliku resolutsiooni ettepaneku, nimeline hääletus on alanud. kordame seda hääletust lugupeetud kolleegid, palun vabandust, aga siin on mõningaid probleeme äh, olnud tõlkega, nii et palun näidake üles äh, mõistvat suhtumist. nii et äh, me hääletame uuesti Torvaldsi raportit, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd saame hääletada res seadusandliku resolutsiooni ettepanekut, nimeline hääletus, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud. vastu võetud, palju õnne raport härra Toorvaltsile. päevakorras on nüüd ette nähtud järgmise härra Torvaldsi raporti hääletus, panen selle hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja seadusandliku resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud, palju õnne härra Torvaldsile veel kord ja päevakorras on nüüd ette nähtud raportööril on sõna. Uh, uh, kõigepealt ma tahaksin tänada koda novembrikuus ja jaanuaris esitatud toetusele, et me tehnilise konservateerimismeetme osas asi edasi lükata. hääletuse edasilükkamise eesmärgiks oli ju ühte tähelepanu sellele, mille tupikseis on tekkinud ministrite äh, nõukogus äh, ja parlamendis seoses äh, halduskavadega, nendega mingisugust edu pole saavutatud ähm, ja seda erinevate nõukogu eesistumiste ajal, ähm, siis pikaajalised haldamiskavad äh, aitavad äh, meil äh, uut kalanduspoliitikat jõustatult ellu viia, kaitsta meie kalavarusid, samas tagades meie kalapüügi kogukondade Äh, ellujäämine. ja Iiri minister kinnitas meie presidendile, meie esimehele, et nõukogu on valmis kompromissile minema ja tegemist on tõelise hea tahte näitega ja kalanduskomisjon kutsub teid üles südamerahuga hääletama selle raporti poolt. me kindlasti hoiame järgmistel nädalatel olukorral silma peal ja kui mingisugust edu ei saavutata, vaatame oma seisukohad üle ja võib-olla siis oleme sunnitud järgnevate raportite vastuvõtmist tagasi lükkama või blokeerima. härra Lange, kodukorraline küsimus. hallo, mikrofon on. mikrofon töötab lugupeetud asepresident, kas te võiksite kas lõpetada kohe helistamise või siis teha oma koht vabaks mõnele võimekamale äh, koosoleku juhatajale? jätkame hääletamisega. jätkame hääletamisega, hääletame härra Kellegeri raportit. panen hääletusele muudatusettepaneku kolmkümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. panen hääletusele ettepanek, komisjoni ettepaneku muudetud kujul, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. ja nüüd hääletame seadusandliku resolutsiooni projekti, panen hääletusele muudatusettepaneku kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. panen hääletusele äh, resolutsioon, äh, äh, seadusandliku resolutsiooni projekti muudetud kujul, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. päevakorras on nüüd ette nähtud äh, resolutsiooni ettepanekute hääletamine palun. presidente ancora oggi e purtroppo anche all'interno di questa assemblea täna on kahjuks asi nii, et ka siin äh, kuuleme sõnu, mis õigustavad naiste vastu suunatud vägivalda ka neid sõnu võtavad oma äh, suhu isegi kolleegid, me ei saa seda ignoreerida, me ei saa sellega nõustuda, me peame sellised sõnavõtud otsustavalt tagasi lükkama. ja sellise radikaalse suhtumise vastu tuleb kindlasti võidelda, aitäh. Äh, aitäh selle sõnavõtu eest. päevakorras on äh, nüüd ette nähtud resolutsiooni ettepanek, äh, naiste õiguste komisjoni resolutsiooni ettepaneku hääletus, mis puudutab igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamist ja lõpetamist. ja panen hääletusele e-, esimese lõigu kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, vedapooletult vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli osade kaupa ja nimeline hääletus. esimene osa. esimeses osas ei ole nimelist hääletust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, seekord äh, hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmas osa nimeline hääletus on alanud. Äh, vastu võetud. seitsmes lõige osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, äh, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. Äh, volitus üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt F äh, kahes osas hääletus, kes, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja panen hääletusele kogu resolutsiooni ettepaneku tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, proua Liotari raport täitu-, täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus. panen selle hääletusele, sest muudatusettepanekuid pole, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. päevakorras on ette nähtud kuue fraktsiooni äh, resolutsiooni ettepanek, mis puudutab äh, konventsiooni CITES osaliste kuueteistkümnendat konverentsi ja panen hääletusele kogu ettepaneku, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame proua Hoolmeieri raporti hääletusega, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvesuuniseid. hääletame muudatusettepanekut kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist, kes on poolt, kes on vastu, äh, erapooletud, tagasi lükatud ma arvan, et äh, raportöör soovib sõna selleks, et äh, tutvustada suulist muudatusettepanekut. Teil on sõna, proua Hoolmeier. proua president, lugupeetud kolleegid, suuline muudatusettepanek on väga lühike. Äh, sõnad demand driven asendatakse sõnaga and ja ülejäänud tekst jääb selliseks, nagu ta on. aitäh. kas keegi on selle muudatusettepaneku vastu? te olete sellega nõus, ma panen hääletusele lõike kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime, hääletame kahekümne neljandat, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud, vastu võetud seitseteist, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanekud kakskümmend ja kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja panen hääletusele kogu resolutsiooni ettepaneku nimelisel, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud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 vabandust, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend kuus osade kaupa ja nimeline hääletus, esimene osa, hääletus alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. ja teine osa, hääletamine alanud. hääletus lõppenud, vastu võetud. lõige kolmkümmend, osade kaupa esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus alanud, hääletamine lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend seitse, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja raportöör härra Paldassaare on äh, soovinud sõna selleks, et tutvustada suulist muudatusettepanekut. aitäh. suuline muudatusettepanek pärast lõiget nelikümmend seitse äh, seoses kolmandate riikidega lisada siia pealkiri. aitäh, kas on vastuväiteid? nii et paneme hääletusele. nii et äh, hääletame raportööri ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud lõige viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja panen hääletusele resolutsiooni ettepaneku tervikuna, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud, palju õnne härra Pallassaarele ja päevakorras on ette nähtud nüüd äh, härra Howiti raporti hääletus, mis puudutab ettevõtjate sotsiaalset vastutust. panen hääletusele lõike kolm, nimeline hääletus, äh, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud lõige neli, nimeline hääletus äh, alanud hääletus lõppenud. vastu võetud äh, lõige seitse osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kolmteist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige seitseteist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend üks, kes on poolt? kas te soovite kontrollida? hääletame uuesti lõiget seitseteist. hääletus alanud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa, nimeline hääletus on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks nimeline hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu E, e, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend, nimeline hääletus alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud nelikümmend neli, nimeline hääletus alanud lõppenud vastu võetud. nelikümmend viis, nimeline hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, kes on poolt. kas te soovite kontrollida? kontrollime viiekümne kolmandat, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime seitsmekümne kolmanda teist osa, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli, nimeline hääletus, hääletus alanud, hääletamine lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse. kontrollime kaheksakümne kuuenda teist osa hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend seitse, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt F, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. mulle tundus, et see oli selge. põhjenduspunkt J, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt N, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja panen hääletusele resolutsiooni ettepaneku tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja palju õnne härra Hauitile. There is the, the exclamation of votes right now.